lõppenud ja läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on üheminutilised sõnavõtud. esimesena saab sõna proua Šoidrova paní předsedající kolegyně a kolegové zásadní head kolleegid, proua juhataja. väga oluline küsimus Euroopa Liidul on rändekriis, ent ma ei näe praegu mingit muutust välispiiride kaitses ning olukorras Lähis-Idas. minu jaoks on ettekujutamatu, et me ei aruta piiri, piiride kaitset, räägime üksnes pagulaste kvootidest, mis aga ei toimi me võtame vabatahtlikult Tšehhis põgenikke vastu, küll vähem kui Saksamaal ja teistes riikides, aga ma toetan seda fondi, kust sada viiskümmend eh, iraaklast on saanud Tšehhis konkreetsete perekondade juurde, kristlasi, Iraagist pärit kristlasi. ning mul on hea meel, et niimoodi inimesi aidatakse. loomulikult on sellele ka ka vastuväiteid, ent me näeme palju solidaarsust. mida järjekindlamalt Euroopa jätkab selle kriisi lahendamise suunas, seda suuremaks seda, seda rohkem on vaja ka inimesi vastu võtta kogukondades ja piirkondades dalle radici nella tradizione di imprese quasi sempre a gestione familiare che hanno investito il loro capitale. Itaalias on palju väikeettevõtteid, kes on investeerinud piirkondades, kus äh, on vaja rannapiirkondi kaitsta. nelisada tuhat töötajat, kakskümmend neli miljardit eurot on investeeritud ning äh, nende investeeringute tulemused on ohus. me me teame, et need asjad on juba jõudnud, vaidlused on jõudnud Euroopa kohtusse, inimesed on pidanud pöörduma kohtutesse. Bolkensteini direktiiviga seoses ning pean neid toetama eh, selles mõttes, et meil on vaja mõistlikku tasakaalu tulevikuks et oleks tagatud teenuste osutamise vabadus, see on küll, mm, see on kohustus, mida ei saa panna üksnes inimestele, siin tuleb äh, arvestada inimeste olemasolevaid äh, õigusi, äh, kinnisasja õigusi ja muid õigusi, et oleks tagatud õiguskord. härra Zambaki. head kolleegid, austatud juhataja. ma olen nördinud seoses asjaga, seoses sellega, mis toimub Kreeka ja Bulgaaria piiril juba kuid mõned aastad tagasi juba blokeerisid selle piiri Kreeka põllumehed ning selle tulemusena kannatasid ja kannatavad Bulgaaria ettevõtjad märkimisväärset kahju. Austriast ja mujalt pärit ettevõtjad kannatavad ka, mitte ettevõtjad, vaid näiteks äh, veokijuhid kannatavad samuti ning ma paluksin komisjonilt teha järgmist. rakendage meetmeid, leidke kiire lahendus et see blokaad lõpetada. ma usun, et Euroopa lepinguid tuleks järgida, sest praegu tundub, et lepingud, muuhulgas ELTL, neid lepinguid rikutakse. kas meil on vaba liikumine või meil ei ole vaba liikumist? vastasel juhul ei ole komisjonist mingit kasu, aitäh. tänan, head kolleegid. Euroopa Liidu ja Balkani piirkonna liiklusvõrkude ühendamine tagab kiirema ühenduse ning parema eh, lõimimise nende riikide osas Euroopa Liitu. seetõttu paar kuud tagasi oma kolleegidega koostasime avalduse seoses eh, üle-euroopaliste võrkude laiendamisega Lääne-Balkani riikidesse ning käesoleva kuu algusest võitis Euroopa Komisjon vastu otsuse, milles käsitletakse just sedasama küsimust ning äh, komisjon võtab meie lähenemise omaks ja tänan komisjoni selle eest ja loodan, et tuleb kiire areng. härra Krisokonas. aitäh. Euroopa solidaarsus äh, tallatakse praegu jalgade alla. Austria valitsus on praegu tekitanud olukorra, kus, kus sisuliselt survestatakse teisi riike. et Kreeka peaks hakkama nüüd tagama Euroopa välispiiri kaitset pagulaskriisis. keegi aga ei selgita meile, kuidas see võimalik peaks olema sest meie ja Türgi vahel on ainult väga lühike maa ja kuidas me saame takistada seda, et tuhanded inimesed surevad, kes ei ole midagi valesti teinud, nad lihtsalt tahavad parema elu juurde saada. Türgi rikub oma kokkuleppeid Euroopa Liiduga ja soosib inimkaubitsejaid. meil on vaja Euroopa lahendust sellele probleemile. head kolleegid, juba mitu kuud on äh, avalikkuse tähelepanu all hügieeniside, naistele väga oluline asi, äh, mis äh, tagab naistele vabaduse teatud perioodil. ent teadlased on meile nüüd öelnud, et, et need hügieenisidemed või tampoonid sisaldavad mürgiseid aineid ning hoolimata sellest, et meil on miljoneid eurooplasi, kes on nõudnud põhjalikku sildistamist, et oleks selgelt kõik ained näha, mida on kasutatud, ei reageeri tööstus ning nad, tööstuse esindajad väidavad, et puuduvad õigusaktid nii Euroopa tasemel kui rahvusvahelised, mis seda nõuavad ning Euroopa Komisjon on öelnud, et, et ta ei kavatse uut regulatsiooni kehtestada, nii et enne kaheksandat märtsi nüüd, naistepäeva, tuleb kaitsta naistarbijaid, kes tundub, et ei oma mingit tähtsust komisjonile, seetõttu ma nõuan, et komisjon kaitseks naiste õigusi ning kehtestaks regulatsiooni selle küsimuse lahendamiseks. Mr Batten. härra Batten You, aitäh! täna me oleme kuulnud härra Tuski ja Junckerit ütlemas, et kui Ühendkuningriik otsustab jääda Euroopa Liitu, siis sellisel juhul Cameroni meetmed vajavad äh, õiguslikku vormi. põhiline on see, et vaja on midagi ette võtta vaba liikumise direktiiviga. parlament võib otsustada selle kokkuleppe sisu muuta, ega me ei tea muidugi, milline see rahvahääletuse tulemus on. härra Cameron püüab ähm, müüa põrsast kotis. küsimus on selles, kas Ühendkuningriigi kodanikud soovivad olla Euroopa Ühendriikide ääremaa või nad soovivad olla iseseisev riik. mina soovitan neil Euroopa Liidust lahkuda. aitäh, järgmisena kolleeg Takas. tänan, juhataja loomisloo järgi on abielu väga pika ajalooga institutsioon. aja, abielu on traditsiooniliselt tõlgendatud kui, defineeritud kui mehe ja naise vahelist liitu. me ei tohiks lasta ennast kõigutada inimese vabadusele viitavatest argumentidest ning lasta muuta perekonna institutsiooni. kümned tuhanded inimesed on demonstratsioonidel oma meelt avaldanud ja mina kutsun üles, üles kolleegegi ühinema sellega ning kaitsma perekonda selle traditsioonilises tähenduses. proua Rosier. Euh, tahaksin rääkida teile asjaolust, et juba pea kuus kuud Nagu kuus kuud tagasi parlament hääletas suure enamusega raportit, milles nõutakse Euroopa Komisjonilt seadusandlikku algatust geograafiliste tähiste tunnustamiseks toiduvaldkonnas. see on asi, mis puudutab kogu Euroopa Liidu territooriumi, see puudutab kohalikke töökohti, puudutab meie oskusteavet, puudutab traditsioonilisi tooteid ning seda kontekstis, kus rahvusvahelise konkurentsi tingimustes seisame me silmitsi piirkondadega, kus sageli toodetakse sarnaseid asju. kui me tahame toetada VKE-d, kui me tahame toetada uusi töö, oma töökohti, siis geograafilised tähised aitavad meie VKE-sid ning aitavad meie tarbijaid, sest nad tagavad toodete päritolu kontrolli ja toodete autentsuse ning juba mõned aastad tagasi koostati, kaks tuhat kolmteist koostati analüüs, mis kinnitab geograafiliste tähiste regulatsiooni eh, häid tagajärgi ning ma tahaksin nüüd, et komisjon esitaks meile seadusandliku ettepaneku, nii nagu on ette nähtud siseturustrateegias. aitäh, proua juhataja! aitäh, kolleeg Demas Maaka, palun! de eu zwijgt zwijgt in alle talen over het turkse geweld tegen. ebaõigluse tingimustes vaikib euroopa liit ning vaikib kõigis oma keeltes kui türklased rakendavad vägivalda kurdide suhtes ma olin väga pettunud kõrge esindaja vastuse vastuse osas ning NATO peasekretäri vastuse osas nendes küsimustes Tü Süürias tulistasid Türgi jõud kurde ning eile kuus, päästeti kuuskümmend tüdrukut. Türgi on pöördunud sisevaenlase vastu ning äh, maatasa tehakse kurdi linnad. ning äh, vägivalla ohvriks langevad ka naised ja lapsed ning vanemad inimesed. inimesed põletatakse elavalt majades sõda Türgi riigis on ettekujutamatu ja Antti Stoltenberg ega Mogherini äh, ei julge seda olukorda õigete nimetega, õigete sõnadega nimetada ja siis peaksime ilmselt meie seda tegema. härra Salimovitš. aitäh. Euroopa Liidu stabilisatsioonileppe tähtsus Kosovoga on väga oluline, sellest läheb tugev signaal Kosovo rahvale, et meie seisame nende selja taga ning äh, sillutame tee tulevikku kokku. aga samas praegu tuleb tunnistada, et Kosovo tee Euroopa suunas on ähm, takistustega. pisargaasi on kasutatud parlamendi lähedal ja on takistatud ähm, parlamenti vajalikke õigusakte vastu võtmast. Euroopalt peab minema Kosovole signaal, signaal, et Kosovo integratsioonile Euroopaga on eeltingimuseks nende ja Serbia vaheliste suht-, suhete normaliseerimine, ükskõik kes ka Kosovot vab-, valitseks. sellega me saadame signaali, et äh, sisevõitlused ei saa iialgi olla nii tähtsad kui Kosovo öö, ähm, hea tulevik. aitäh, härra Žuaristi! tänan! lugupeetud juhataja. Baskimaal on tõsine kriis. meil on äh, näha, et rahvusvahelised firmad rikuvad töötajate inimõigusi üks põhjus on otsused, mis on halvasti Brüsselis, halvad Brüsselis vastu võetud otsused, on tegemist ka sotsiaalse dumpinguga. puudub vastutustunde ettevõtjatel. aga olgem ausad, töötajad on tegelikult ju võtmetähtsusega tootmises. vaja on aus, õiglasemat tootmissüsteemi, mitte inimeste ärakasutamist. aitäh, järgmisena härra Vinkler uh,. Thank you, thank you very much. suur aitäh, juhataja. kahekümne esimesel veebruaril tähistasime me emakeelepäeva paraku Rumeenia esindajate koda võttis vastu sellise seaduse, mis keelab Ungari vähemusel oma emakeelt kasutada. selline asi ei klapi kokku ei Euroopa põhiväärtuste ega ka mitte Rumeenia põhiseadusega. sellepärast sooviksingi siinkohal öelda, et ma sooviksin, et sellist asja Rumeenias ei saa teha, ei saa võtta vastu sellist tõeliselt natsionalistlikku õigusakti, mis sisuliselt ähm, äh, välistab igasuguse rahvusvähemuse tegutsemise. proua Tšiila. jah viis eh, ringhäälingu kanalit on sunnitud oma tegutsemiskohast loobuma, sest nende vastu on algatatud kriminaalmenetlus eh, meetmeid selle ringhäälingu organisatsiooni vastu ei rakendatud ning seetõttu on tegemist niisuguse olukorraga, et seadusi tuleb kohaldada endiselt ning viis telejaama peavad sellest eh, hoonest lahkuma, nad ei saanud oma tööd enam jätkata ning eh, lõpet-, lõppeda võib see olukord sellega, et neid teleorganisatsioone mõjutatakse, et nad oma tegevust muudavad või siis peavad selle üldse lõpetama. ja tegemist on selge sõnavabaduse piiramisega. meil ei tohi tekkida olukorda ju, kus paari päevaga aetakse mingist hoonest välja viis teleorganisatsiooni. härra Jakovtšitš. migrantska kriisa načela je europsko jah rändekriis on Euroopa ühtsuse küsimärgi alla pannud, meie ühtekuuluvuse küsitavaks muutunud, Dublin on lagunenud, Schengen on ohus, kriis on algusest peale olnud ülitugev. samas meie ei tea, kuidas sellele reageerida, paraku ma pean möönma, et tänagi ei ole meil selge õigeid lahendusi ei ole solidaarsust, ühtsust ja see ei ole vastuvõetav, et äh, need riigid, kes on nüüd Balkani marsruudil, äh, on teinud rohkem ära sellele vaatamata, et nad ei kuulu Euroopa Liitu rändekriisi lahendamisel kui kakskümmend kaheksa Euroopa Liidu äh, liikmesriiki, kes on palju rikkamad. meil on vaja rohkem solidaarsust, rohkem ühtekuuluvustest, vastasel korral kogu Euroopa projekt satub küsimärgi alla. proua Anderson. sel nädalal ma esitan arvamuse libe komisjonile, eh, mis puudutab puuetega inimeste õiguste kaitset. arvamuses ma räägin sellest, et tuleb edendada seitset õigust ja täielikult ellu viia ÜRO soovitused puuetega inimeste abistamiseks. täielikult on vaja Euroopa Liidu juurdepääsetavuse akt ellu rakendada ja on vaja kaitsta eh, puuetega inimeste kaitsetute kodud kaitstud pagulaste ja kodakondsuseta inimeste, samuti varjupaiga taotlejate huve. meid kutsutakse üles kõiki lapsi ühtviisi kalliks pidama. Sinn Fein eh, talitabki niimoodi ja ma loodan, et minugi ettepanekud leiavad toetust, sest puuetega inimesed vajavad meie pühendumist, meie eh, kohustuste täitmist ja Sinn Feini delegatsioon ja QNGL delegatsioon peavad seda väga tähtsaks. Uh, järgmine on härra Boltšak. ma tänan. jah, need probleemid, mis praegu Euroopa ees on, Äh, nendest kõige suurem on kindlasti ka terrorismi probleem. aga me peame tegelema äh, mitte tagajärgede, vaid põhjustega. Äh, mina lähtun sellest, et terrorismi taga on suures osas Saudi Araabia praegune poliitika varem ma pisut kõhklesin seda nii selgelt välja ütlemast, aga ma arvan, et ma ei saa olla enam nii vaoshoitud. jah, ei ole mingit kahtlust sellest, et Saudi Araabia toetab terrorismi, seda nii intellektuaalselt kui ka rahaliselt. ja islamiriik on Äh, jah, äh, laiendama oma positsiooni, ei saa teha Euroopa Liidus nägu, et see nii ei ole ja ei ole ka loota, et Saudi Araabia oma käitumist muudaks ja enam ei toetaks terroriste. Saudi Araabia kujutab endast ohtu äh, ja me peame ka vastavalt käituma. de a solicita informații, de a te exprima și de a-ți apăra opiniile este direct proporțională cu ma tänan jah, õigus oma arvamus selgelt välja öelda, see sõltub ka sellest, kuivõrd sõltumatud on massiteabevahendid ja ajakirjanikud. jah, äh, meedia peab saama vabalt tegutseda ja me peame olema tähelepanelikud ja väga kiiresti alati reageerima, kui sõnavabadust, arvamuste vabadust kuskil piiratakse, on vaja alati, et ühiskonda korralikult informeeritaks ja meil on vaja kaitsta meie ajakirjanikke, kui nad oma tööd teevad. Äh, Rumeenias me kuulsime, et massiteabevahendid pidid lahkuma oma tegutsemiskohast ja peatama oma saadete edastamise. Äh, jah, äh, ei tohi piirata sõnavabadust ja ähvardada neid ajakirjanikke, kes tõe eest seisavad. on vaja sekkuda nii nagu on kirjas ka aluslepingu artiklis kaks, et me, meediavabadus on igasuguste tingimusteta. ma tänan ja nüüd härra Buda. doamnă președinte, mulțumesc, doamnelor și domnilor colegi, liderii Uniunii Europene și ma tänan, e, Euroopa juhid Eh, riigijuhid ja valitsusjuhid on kompromissi nüüd sõlminud seoses Brexitiga. sotsiaalturismi vastu olen ma jah küll, aga kui lastetoetusi asi puudutab, siis seda ma ei mõista. jah eh, see puudutab lapsi, kes jäävad koduriiki, kui nende vanemad kolivad Ühendkuningriiki. lapsed on ju, kannatavad selle all, et nad ei ole oma vanematega koos, nende haridus kannatab ja see lastetoetus peab kompenseerima neid puudusi. jah ja meie Rumeenia kodanikud, kes on läinud tööle Ühendkuningriik, on jätnud lapsed Rumeeniasse, aga samas nad panustavad Ühendkuningriigis Ühendkuningriigi majandusse. ja kui nüüd tahetakse lastetoetusi kärpida, siis ei ole see vastuvõetav. meil on Äh, vaja toetada neid, kes oma tööjõu praegu pühendavad Ühendkuningriigi majandusele. härra Štefanek. dáva prácu viac ako 350 tisíc ľuďom. Aj na Slovensku má výroba odsala. Euroopa terasetööstus annab kolmesaja viiekümnele tuhandele inimesele tööd ning on pikkade traditsioonidega ka Slovakkias, kuus protsenti meie ettevõtetest on sellega seotud ning äh, järgida tuleb selles valdkonnas kõrgeid standardeid, kõrgeid nõudmisi. aga Hiina eksport tekitab praegu probleeme. mul on hea meel, et praegu EPP on pöördunud komisjoni poole konkreetsete nõudmistega, et rakendataks selgeid meetmeid. juba eelneval aastal pöördusin komisjoni poole selles osas, sest küsimus on tõsine ning olukord pingeline. paljudes piirkondades Euroopa Liidus on olukord muutunud väga keeruliseks, näiteks ütleme alumiiniumi tootmisega seoses ning vastavaid meetmeid tuleks koordineerida Euroopa tasandil ning töökohti kaitsta, et need ei kaoks ja me peame kiiresti tegutsema. härra Rolen juunis tuleb brittidel öelda, kas nad tahavad või ei taha jääda Euroopa Liitu. Nad ning mulle teeb muret äh, see, et äh, see kokkulepe seab ohtu äh, vaba liikumise printsiibi ning võib tekitada diskrimineerimise Euroopa töötajate vahel. samuti teeb mulle muret, et kui riik, kes keeldub rake-, vastu võtmast eurot, ometi soovib nii ulatuslikult mõjutada meie, meie ühendust. me peame olema väga hoolikad selleks, et ei tekiks spiraal, mis paneb teised riigid nõudma endale erandeid ning nõrgendab niimoodi Euroopa ühtekuuluvust. Euroopa Liitu ei saa, ei saa taandada rahvusvaheliste, rahvuslike egoismide summaks. me lähtume kõik jagatud arvamustest, solidaarsusest ning eh, ühisest eh, inimmõõtmest, see on oluline. ning viimasena proua Nirja. Iiri nädal võimaldab meil, võimaldab meil tähistada seda, et meil on emakeel ning eh, pöörata tähelepanu meie kultuurile meie keelel ja kultuuril peaks olema ja riigil peaks olema võrdne koht teiste seas ja ma tervitan seda, kui inimesed, kes tulevad Iirist Euroopa Parlamenti, kasutavad siin iiri keelt. me tahaksime, et iiri keelt kasutataks rohkem. praegu koolides kooliõpilased käivad parlamendis ja kasutavad iiri keelt ning seda varem ei ole olnud, see on väga positiivne, ma loodan, et see mõjutab tulevasi põlvkondi ning ka nemad hakkavad kasutama siin Euroopa Parlamendis eh, iiri keelt. mina ja teised Sinn Feini liikmed oleme valmis pühendama palju energiat sellele, et iiri keelt edendataks nii siin Euroopas kui ka kodusmaal. me ei tahaks, et iiri keelt peetaks teisejärguliseks keeleks. me ei taha, et iiri keel äh, oleks, oleks teisejärguline inglise keele suhtes. nüüd on saanud läbi üheminutilised kõned ning ma pean esi-, esinema teatega, enne kui ma tänase istungi lõpetan ning teade on kuue fraktsioonilt olen saanud neilt taotluse